l'ordine del giorno reca la relazione di Sergio Gaetano Cofferati sull'im- järgmiseks on päevakorras eh, härra Sergio Cofferati raport aktsionäride pikaajaline kaasamine ja ühingu juhtimise aruanne. sõna on härra Cofferatil.